teema kohta. rahvapartei Sotsiaaldemokraadi ECR on teinud ettepaneku komisjonide delegatsioonide nimetamise kohta ja need lisatakse protokollile ja kui kellelgi ei ole midagi selle vastu, siis päevakorra, selle protokolliga vastuvõtmisega on ka need muudatused